esimene raport on härra Ferreira poolt, raportöör palus kaheks minutiks sõna. suur tänu teile, proua eh, president. jaa, ma tahaksin kõigepealt rõhutada siin seda, et meie fraktsioon äh, Ehm, on eh, palunud eh, siis selle dokumendi arutamist, me ähm, aga kõik eh, teised fraktsioonid on arutelu tagasi lükanud ja see on täiesti mõistetamatu. Ehm, eile ei olnud mitte üldsegi arutelu ja nüüd, kui me räägime sellest leppest, siis parlament on piirdunud siin sellega, kas komisjoni ettepanek äh, vastu võtta või tagasi lükata, siin muudatusi ei ole võimalik äh, esitada ja kui me saaksime esitada muudatusi, siis see lepe oleks kindlasti teistsugune nagu võrreldes sellega, mis ta praegu on äh, oluline on see lepe nüüd vastu võtta, eh, see on oluline Santo Meie printsipe jaoks ja ka Euroopa Liidu jaoks aga see ei tähenda seda, et äh, meil on mingi üleüldine negatiivne bilanss. muudatused on siiski äh, kõigest hoolimata vajalikud. Äh, meil on vaja usalduslik, usaldusväärset informatsiooni püügimahtude kohta ja kalapüügi, kalavarude olukorra kohta ja lisaks sellele on vaja ka kontrollipädevust, äh, saata meie printsiibi poolt. Äh, viimasel kolmel aastakümnel on olnud olukord, mida nüüd tuleb muuta me räägime siin ka Santo Meie printsipe suveräänsusest ja muudest aspektidest. Äh, meil on vaja õiglast lepet et seda valdkonda jätkusuutlikult arendada ja Euroopa Liit peab järgnevatel aastatel seda kõike arvesse võtma, aitäh. hakkame nüüd hääletama, kallid kolleegid. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. vastu võetud ning suur tänu raportöörile. järgmisena härra Kadek, raporti nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. järgmine raport, mille autoriks on härra Brock, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud aitäh, härra Brock. kas kõik on hääletanud, kolleegid? Eh, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd siis hääletame konsultatsiooni kohta Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteega seoses transpordikomisjoniga, see on Äh, käe tõstmisega hääletus, kes on poolt, palun tõstke käsi. kes on vastu? kes on erapooletu? vastu võetud. järgmine hääletus on proua Riisi raport. see oli viimane äh, arutelu GMO-de kohta. hääletame nimeliselt muudatusettepanek viiskümmend kaks, meenutaksin teile, kolleegid, et meil on vaja siin kvalifitseeritud häälteenamust. ja hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud nelisada kaheksakümmend häält poolt, sada viiskümmend üheksa vastu saavutasime kvalifitseeritud häälteenamuse ning nüüd teavitan, et, et sellest, et äh, nõukogu ettepanek on parandatud. järgmine hääletus on härra Mato raport, mis puudutab kalandusküsimusi ja hääletame muudatusettepanekuid üks ja kaks ja kakskümmend viis, kes on poolt, palun tõstke käsi, kes on vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes, tõstke käsi ja vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd eh, komisjoni ettepanekut, palun tõstke käsi, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd nimeline hääletus resolutsiooni ettepaneku kohta ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. suur tänu teile, kolleegid. sellega on hääletused tänaseks lõppenud ja alustagem nüüd hääletusselgitustega.